Pan przewodniczący! E, otwieram posiedzenie. daamid ja härrad, lubage mul avada debatt. esimene punkt meie päevakorras on ühisdebatt Euroopa välisteenistuse teemadel. meil on